Dear colleagues, we will resume the head kolleegid, jätkame väliskomisjoni koosolekuga viienda päevakorrapunktiga, arvamuste vahetus härra Pomjanovskiga, kes on Euroopa demokraatia rahastust. tere tulemast, tere tulemast väliskomisjoni. meil on väga hea meel, et te siin täna olete Euroopa demokraatia rahastu esitleb oma aastaaruannet, te olete tegutsenud juba aastast kaks tuhat kolmteist ning te olete olnud väga tegusad, tegutsenud selles valdkonnas, kus Euroopa Liit võib-olla ise ei ole saanud tegeleda, aga teie olete seda teinud ja toetanud demokraatiat. ehkki on olemas koostöö Euroopa Liiduga, siis te olete siiski sõltumatu ja teie loomusest tuleneb see, et te saate pakkuda kiiresti rahastust, isegi näiteks kahe päeva jooksul, sellises olukorras, kus Euroopa Liidul oleks äh, seda raske teha. Euroopa demokraatia rahastu on toetanud rohkem kui kahtesadat algatust ning te olete järjest laienenud ka geograafiliselt. võib-olla saavutate selle, et demokraatia on lõpuks kogu maailmas, aga annan teile sõna esitluseks. suur tänu kutse eest, tegemist on iga aasta võimalusega ja meie rahast on väga tänulik sellise võimaluse eest, tegemist on väga hea eh, toetusavaldusega Euroopa Parlamendi poolt tahaksin äh, parandada ühte arvu, millele viitasite. nelisada projekti on see, mida me juba äh, rahastu loomise algusest peale oleme ellu viinud kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast alates. tegemist on suurepärase võimalusega ja ma olen väga tänulik selle võimaluse eest siin täna sõna võtta ja meie aastaaruannet äh, tutvustada. me oleme selle teile välja jaganud see on just värskelt trükist tulnud kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kohta, see on kättesaadav ka meie veebileheküljel äh, internetis. siin on väga palju detaile, mille tutvustamiseks mul täna selle lühikese ettekande jooksul ei ole võimalik ja me jääme lootma teie kannatlikkusele, et te olete valmis lugema ka neid lugusid, mis on aruandes ära toodud. kaks tuhat kuusteist ei olnud lihtne aasta demokraatiale ja sellele, sellest kontekstist lähtuvalt, kus me tegutseme. väga palju muutus ja keskkond esitas rohkem väljakutseid, samas pakkusime rohkem või tekkis ka rohkem võimalusi autoritaarne võim on suurenenud ja vaba ühiskonna ja vaba kõne suu korvistamine on sagenenud Aserbaidžaanis kui ka Venemaal ja mujal. üritatakse ohtu seada demokraatlikud väärtused ja diskrediteerida nende eest seisjad. me panime tähele, et kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal mõned naabruskonna valitsused on meie tööd tähele pannud ja üritanud meie rahastut ja meie partnereid mõjutada. see on märk sellest, et meie töö on asjakohane ja avaldab mõju samas sellise surve tõttu on olnud eriti oluline see, et meil oleks eh, Euroopa Liidu institutsioonide toetus ja mõistmine, eh, samas jäädes eh, rahastamisotsustes täiesti sõltumatuks. eelmisel aastal jätkus meie rahastu oma geograafilise ulatuse laienemisega, keskenduda siiski nii-öelda naabrite naabritele, naabritele lisaks Euroopa Liidu äh, naabruskonna riikidele. sellest lähtuvalt sõltume me ka Euroopa institutsioonide andmetest. hiljuti kohtusin Euroopa eriesindajaga Kesk-Aasias selleks, et kuulata tema tagasisidet äh, selle piirkonnas tehtud töö kohta väike ülevaade mõningatest tippsündmustest meie töös kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ja seejärel ka mõningane analüüs, lähtudes töö muutuvast kontekstist ja sellest, kuidas pehme eh, mõju eh, surve on oluline ka eh, julgeolekupoliitikast. eelmisel aastal konsolideerisime me oma äh, Äh, rolli ja oma mehhanismi me toetasime sada kahtekümmend kaheksat uut algatust kümne miljoni euro eelarve lähtuvalt keskmiselt. ja seega meie arusaam äh, suureneb ja suureneb sellest, kuidas meie tegutsemine on võimalik ja mõistetakse ka seda, kuidas on võimalik toetust äh, saada. me mõistame, et arusaam sel- ja toetus meie nõukogust äh, nii Brüsselis kui ka teistes pealinnades on laienenud. meie, meil on oluline roll selleks, et täiendada liikmesriikide demokraatia toetusprogramme. samuti on oluline ka see, et meie rahastul on vajalik poliitiline toetus ja vabadus tegutseda ja erineda riigipoolsetest toetusprogrammidest. kakskümmend üks Euroopa riiki, kes on äh, meie äh, juhatuse liikmed toetasid meie tegevust, lisaks sellele ka Kanada. meie institutsionaalne stabiilsus on tagatud iga-aastase ähm, toetusega Euroopa Komisjonilt. aga jätkuv toetus meie rahastamise laiendamisele on oluline selleks, et võimaldada pikaajalist stabiilsust ja keskenduda jõupingutusi selleks, et toetada demokraatia aktiviste ja me loodame teie toetusele ka selles osas kaks tuhat kuusteist aastal meie rahastu läbis täieliku hindamise välisettevõtja poolt Hollandist ja põhitulemused näitavad, kuidas meie rahastu on panustanud olulisel määral selleks, et täiendada rahastamist valdkondades, kus ei ole piisavalt rahastust teatud tegevuste osas analüüs rõhutas ka seda, et toetus on täiendanud Euroopa Liidu vahendeid, eriti selles osas, mis puudutab eh, kiiresti reageerida ja eh, tuvastada kõige olulisemad ja mõjusamad eh, võimalused. näiteks Moldova puhul meie rahastu toetas kahte olulisemat opositsionääri opositsiooni eh, televisiooni, et vältida nende sulgemist ja säilitada meediapluralism. televisioonikanalid olid tugeva sulge all eh, erinevate eh, sissetulekuallikate vähenemise tõttu ja, ja konkurentsi tõttu reklaamiturul. riikides nagu Egiptus, Valgevene, Venemaa kus äh, poliitiline aktivism on piiratud, oleme me jätkuvalt toetanud olulisel määral demokraatia väärtusi toetavaid äh, rühmitusi, vaatamata väljakutsetele, mis neid ümbritsevad. selles repressiivses kontekstis on meie toetus olnud oluline selleks, et aktivistid ja liikumised saaksid demokraatia tööd jätkata. Süürias oleme me toetanud äh, Süüria vabaühenduste vajadusi, kes on jätkuvalt näidanud äh, pühendumus pluralistlikule Süüriale ja demokraatlikele tegevustele, taganud kohalikke eh, algatusi sotsiaalse sidususe taastamiseks ja igakülgset abi, eriti just eh, raskemini ligipääsetavates piirkondades. lisaks sellele oleme toetanud eh, ka uusi Süüria algatusi, mis tagavad põgenikele haridust, näiteks põgenikelaagrites Liibanonis näidata, et meil on võimalik ennetada ja vähendada rändesurvet, juhul kui me teeme rohkem nendes äh, laagrites nende põgenitega, kes seal on äh, väga palju aastaid äh, sunnitud viibima ja kus neil on väga vähe võimalusi oma meelt avaldada aastaaruandes, mida ma just teile sõltusin, mille te loodetavasti saite, on rohkem detaile ja näiteid selle kohta, meie töö kohta ja nagu öeldud, siis ka internetis on äh, see olemas. raportis on ka selgelt äh, tagasiside ära toodud, äh, kus on intervjuud aktivistidega, kes meilt toetust on saanud. Need annavad väga hea ülevaate pühendumusest ja ohverdustest, mida nema, mõned oma võitluses demokraatia eest peavad läbi elama. üks isik rääkis loo Tuneesia kodanikust, kes enam kui kaks aastakümmet oli poliitilise aktivismi tõttu vanglas enne kahe tuhande üheteistkümnenda aasta revolutsiooni, kes nüüd, kus demokraatiale üleminek on toimumas tänu meie toele, eh, soolist võrdõiguslikkust arendab. enamus aktivistidest, keda me toetame, ei soovi mingisugust revolutsiooni, nad tahavad lihtsalt austust ja äh, ja normaalset elu. tegemist on tihtipeale noortega, kellel on unistusi tuleviku suhtes, kes on valmis panustama oma ühiskonda ja arendama oma riiki viimase aasta jooksul, nagu öeldud juba alguses, oleme me näinud väga olulisi muudatusi meie töökeskkonnas nii Euroopa Liidu sees kui väljas. me oleme näinud, et erisused suurenevad, kus pehme võim demokraatia ja inimõiguste vallas on saanud osaks rahvusvahelise julgeoleku teemast. eelmisel kuul tooksin teile näite, külastasin ma Helsingit kus mul oli võimalik jagada oma mõtteid Soome ametivõimudega uue keskuse osas, kus äh, välis- äh, ja siseministeerium teevad koostööd. kuigi meie äh, põhiliselt ei tegele julgeoleku teemaga, siis meie panus oli oluline selleks, et see keskus saaks töötada. tegemist ei ole isoleeritud juhtumiga. kaks tuhat kuusteist aastal panime me tähele, et meid kutsutakse vabaühenduste aruteludele, mis puudutavad erinevaid küsimusi, olukord on muutumas äh, ja kus nii-öelda niinimetatud pehme võim on seotud julgeoleku teemaga, tegemist on uue nähtusega, uue reaalsusega, mis äh, annab nii võimalusi kui ka tekitab väljakutseid. Äh, see näitab, et meie töö on asjakohane ja paljud mõistavad, et nii-öelda pehmed projektid võivad omada ka laiemat äh, mõju. on arusaam et kõige olulisemad küsimused poliitilises diskussioonis, näiteks rändeteema, noorte radikaliseerumine Lähis-Idas, on otseselt seotud demokraatia toetusprogrammidega, mida meie ja paljud teised ellu viivad. samas see julgeoleku ja demokraatia mitmekesisus on läbi tõmmanud, ligi tõmmanud ka teatud äh, soovimatu äh, tagasisidet, et on võimalik eh, pikemad perspektiivi julgeolekut tagada mingisuguste lühiajaliste kokkulepetega, me peame olema pragmaatilised, aga lähtuma põhimõtetest ja väärtustest. aktivistid, keda me toetame, lähtuvad demokraatlikest põhimõtetest ja väärtustest, seega on väga oluline, et iga-aastaselt nii Euroopa Parlamendilt kui Euroopa Liidult eh, meie missiooni toetamis, toetamise jätkumist eh, näeme tegemist on ainsa viisiga, kuidas me saame äh, säilitada usaldusväärsuse nende vaprate aktivistidega, kes äh, meie partneriteks on. ja lõpetuseks üldine märkus. pikemas perspektiivis äh, demokraatlikele väärtustele põhimõtteliselt truuks jäädes on ainus võimalus, kuidas me saame tagada jätkuva jõu meie oma kogukondades see, mida me teeme nende aktivistide nimel nendes piirkondades, teeme me ka meile endale ja oma ühiskonnale. suur tänu tähelepanu eest, olen valmis vastama teie küsimustele. Thank you for your presentation. We start with the suur tänu selle ettekande eest, hakkame Rahvaparteiga pihta ja härra Venta saab sõna kaheks minutiks. Dziękuję bardzo. Przepraszam za spóźnienie, ale aktualnie suur tänu teile, esimees, vabandan, et jäin hiljaks. aga arengukomisjonis on praegu avalik kuulamine, mis puudutab arenguabi tingimuslikkuse küsimusi. tahaksin tänada teid, et meil on võimalik vahetada arvamusi härra Pominovskiga Euroopa demokraatia rahastust ja loomulikult räägime ka nendest tegevustest, mis suurendavad eurooplaste teadlikkust, näiteks toetades erinevate eh, aktivistide liikumisi ja demokraatiat. peame mõtlema naabruskonna peale, ka idanaabruskonna peale ja Põhja-Aafrika riikidele. ma arvan, et tegemist on väga suure tööga, aga see on väga väärtuslik töö. ilmselt on teie töös ka palju paindlikkust. Te räägite mitmetest olulistest aspektidest, millega te arvestate oma projekte ellu viies. Süüria küsimuses te juba ütlesite, et tõesti, kodusõda on kestnud kuus aastat ja olukord muutub aina hullemaks. niisiis küsimust. kas te näete mingisuguseid võimalikke muudatusi ja ka äh, muudatusi äh, või võimaliku valgustunneli lõpus. kas on võimalik see, et äh, toimub tõesti erinevate demokraatlike häälte mm, paljustumine, kui me räägime nende riikide tulevikust ja just nimelt Süüriast, mis on konfliktis kannatada saanud, siis meil on vaja väga häid liidreid. kas Süüria puhul on neid näha? kolleeg Fatiga, palun austatud kolleeg, suur aitäh teile esimest mulle sõna andmast. veel kord äh, tahaksin teid äh, tunnustada Euroopa demokraatia rahastu aruande puhul. eelmisel aastal äh, sain ma ka isiklikult kogeda teie töö väärtust, kui osalesin mitmetes tegevustes, mis mulle on südamelähedased siin parlamendis. nii et suur aitäh veel kord. siis küsimus ei puuduta mitte Vene Föderatsiooni ennast, vaid neid äh, riike või territooriume, mis on kas otseselt või kaudselt okupeeritud. Vene Föderatsiooni poolt. kuidas äh, siis tuvastada neid probleeme ja kuidas äh, neid akuutsemaks muuta, nendega tegeleda, näiteks krimmitatarlased? kuidas tagada seda, et nad saaksid reaalselt korraldada programme enda tarbeks, selleks, et teavitada rohkem inimesi, et luua kodanikuühiskonda. ma tean, et see on väga raske valdkond, siin ei ole ei lihtsaid küsimusi ega vastuseid. ja oluline on ka meie mõju Abhaasiale või Osseetiale, kuidas neid territooriume oleks võimalik meie poolt mõjutada. suur tänu! nüüd härra Nesserich, palun äh, roheliste nimel. suur tänu teile. suur aitäh selle arvamuste vahetuse eest ja mul on hea meel järgnevate kohtumiste üle, mis äh, äh, nüüd aset varsti hakkavad leidma. selge on, et tegemist on olulise institutsiooniga ja see töö, mida te teete, on ka täiesti suurepärase kvaliteediga, nii et väga hea meel on meil teie raporti üle. kaks võib-olla praktilisemat küsimust nimelt, viimase pooleteist aasta jooksul on äh, teie tegemiste territoriaalne ulatus laienenud. üks äh, doonorite standardseid probleeme on see, kas nad peaksid vastama arengutele koha peal, äh, kas nendes piirkondades tuleb taotlusi selle jaoks või nad peaksid vastama kuidagi teisiti ja muidugi territoriaalse laienemise puhul on selliseid päringuid ilmselt rohkem. kas te keskendusite rohkem näiteks Moldova ja Armeenia küsimustele, sellepärast et seal oli äh, vastutuult tunda või äh, ootate te lihtsalt seda, et sealt tuleksid äh, päringud või, või siis taotlused? ja siis endise abisaajate küsimuses, kas teil on mingisugune institutsionaliseeritud äh, viis, kuidas hoida ühendust nende inimestega, kes teie grantide läbi on juba äh, toetust saanud. nüüd härra Schaffhauser, palun ENF-ist. Euh, see, mis mind üllatab, mul on hea meel, et Prantsusmaa ei osale selles projektis, mind, mis mind üllatab, on see ülbus, see propaganda, propaganda tsentraliseerimine, mida te teete ma äh, vaatasin selle, heitsin pilgu peale Ukraina Maidan. Te muuda, üritate ajalugu muuta ja te ei räägi faktidest Süüria. kuidas te võite unustada selle toetuse, mis terroristidele anti teatud demokraatlike riikide poolt? meie luureteenistused on seda paljastanud, ma räägin siin oma riigist te räägite, käsitlete stereotüüpe ja panete need eh, esiplaanile, aga see on teooria, mille ma sean küsimuse alla ja mille seavad küsi alla paljud teised. Te ei austa näiteks usuvabadust, me, me oleme paljud usklikud. Teil on teatud inf-, infod ja te kasutate seda demokraatia vahendi huvides mina olin teatud organisatsiooni eh, Äh, juht äh, enne müüri langemist ja nüüd on vaja samasugust tööd teha. Äh, meil oli varasem, kommunistidel oli ka selline süsteem, nagu teil on, kommunismi propagandamasin, nii nagu teie seda kasutate, täiesti hämmastav, et te sellisel viisil jätkate. ei ole tõesti võimalik, et see niiviisi edasi läheb, aitäh That's all the request we had for the floor nüüd äh, annan teile neli minutit vastusteks. Thank you very much, thank you for those uh... aitäh, tänan kõigi nende positiivsete mõtete eest, no oli ka üks erand, see viimane kõneleja. aga kui nüüd ähm, alustada sellest teemast, siis ütleksin, et siiski Prantsusmaa toetab meie rahastut. ta jah, ei rahasta meid otse, aga tegemist on netopanustajaga Euroopa Liitu, ehk siis selle kaudu Prantsusmaa ikkagi toetab meid. Prantsusmaa on ka meie juhatusse kaasatud, nad on kaasatud ka meie tegevuste planeerimisse, prioriteetide tuvastamisse, vaid äh, nädal aega tagasi käisin Pariisis ja pidasin maha pika arutelu ähm, meie töö kohta ja sain kasulikku tagasisidet. arutelu toimus Välisministeeriumis. aga muidugi ma võtan teie kommentaari kuulda, aga ma jään eriarvamusele. kui nüüd rääkida Süüriast, nagu härra Venta küsis siis meie toetame seda, et nii palju kui võimalik saaks toetada neid inimesi, kes elavad pagulaslaagrites. jutt on miljonitest süürlastest, kes ei ürita eh, otsida pagulasstaatust Euroopas, vaid nad on oma kodumaale lähedal ja nad tahavad sinna nii ruttu tagasi pöörduda kui võimalik. siin on ju tohutu tohutu potentsiaal Süüria tuleviku tarbeks. aga need inimesed on üksi jäetud ja tegelikult palju rohkem saaks ära teha näiteks kodanikuhariduse pakkumisel, noorte inimeste harid-, harimisel. mõelge näiteks sellele, kui kaheteistaastane poiss põgenes kuus aastat tagasi Süüriast ta on kuus aastat elanud pagulaslaagris, ta on nüüd täisealine ja tema haridust on see protsess tohutult seganud. Öelge mulle, kes võtab selle poisi tööle? tegemist on väga haavatava grupiga ja selle probleemiga tegelemiseks tuleb leida asjakohased vahendid, need vahendid on palju laiemad kui see, mida saab teha Euroopa demokraatia rahastu, sest meie valdkond on ikkagi nišivaldkond ja meie eelarve on piiratud. aga loomulikult on tulevikku vaja palju rohkem eh, investeerida. Eh, saadik Fatigale ütleksin, et tänan teid teie toetuse eest, nagu öeldud, siis teeme paljudes valdkondades koostööd. Te küsisite konkreetselt Krimmi tatarlaste kohta. jah, meie projektidesse Äh, on ka nemad seotud nii Krimmis kohapeal kui ka väljaspool. see on just see valdkond, kus Euroopa demokraatia rahastu tõesti tegutseb sellises äh, ebameeldivas keskkonnas. aga loomulikult me ei saa avalikult rääkida, mida me täpselt teeme, sest me tahame kaitsta äh, neid isikuid, keda me täpselt toetame. siis küsiti geograafilise laienemise kohta ja loomulikult selleks on tarvis rohkem rahalisi vahendeid. me oleme geograafiliselt laienenud küll. kahjuks küll ei ole meie eelarve suutnud sammu pidada, sest jah, ehkki ka eelarve kasvab, siis see ei ole kasvanud sellises tempos, nagu meie geograafiline haare. ehk siis tegelikult nii-öelda täishoog meil sees ei ole, vaid ähm, me oleme oma tegevustes üsna mõõdukad, analüüsime, kus täpselt vajadused on, aga tõesti oleme ka jõudnud uutele aladele. tõesti on ka mõningad erandid äh, Aasias, kus äh, eraldi ette nähtud rahalised vahendid aitasid konkreetsete teemadega äh, tegeleda. loodan, et suutsin vastata kõigile küsimustele, kui neid on veel, siis laske käia. suur tänu äh, selle ettekande eest ja vastuste eest. nüüd aga läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, aga paistab, et meie külaline ei ole veel kohal. ehk siis alustuseks ütlen, et äh, tegemist on kinnise päevakorrapunktiga, ehk siis ainult et ähm, saadikud ja ametnikud võivad siin saalis olla ja palun teeme selle